protokolli vastuvõetuks. esimene päevakorrapunkt täna on suuliselt vastatav küsimus, mis on esitatud nõukogule ning see käsitleb Euroopa Liidu ühist ümberasumist, ümberasustamisprogrammi